vandusin oma vande Poola äh, põhiseaduse dokumendile, kui ma tööd alustasin ja ma püüan järgida seda vannet ja kaitsta Poola kodanike õigusi. nii et minu jaoks see tõepoolest tähendab seda, kes on need inimesed, keda me peame praegusel hetkel kaitsma, sest need on need inimesed, kes kaitsevad õigusriigi põhimõtet ja kaitsevad meie demokraatiat ning on meie demokraatia ja, ja nende süsteemide selgrooks, mille, mille, mis on meile kõigile kasulikud olnud. kohtunikud, prokurörid ja juristid on osa sellest süsteemist ja kui me neid kaitseme, siis me kaitseme ka võimude lahusust ja oma demokraatiat. kolleegid on juba maininud, et see, mida me oleme Poolas juba viimastel aastatel näinud, on olnud organiseeritud kampaania selle olulise selgroo vastu, ja komisjon on äh, seda juba maininud. parlament ja Euroopa Liidu institutsioonid on võtnud ette samme selleks, et kaitsta õigusriigi põhimõtet ja Euroopa kodanike Poolas. kuid ma arvan, et menet-, artikkel seitse menetlus on näidanud meile, et see on liiga hiljaks jäänud ja see ei ole piisavalt äh, paindlik pidades silmas toimunud rünnaku, rünnakuid ja me peaksime äh, lähenema terviklikumalt ja äh, me peame kasutama neid instrumente koos ka eelarvemeetmetega ning toetades äh, kodanikuühiskonda ja aidates nendel inimestel oma tööd teha. ja ma tõepoolest loodan, et Horvaatia eesistuja järgib Soome eesistuja riigi eeskuju kaitses õigusriigi põhimõtet. Te võite olla kindlad, et hoolimata sellest, mis juhtub, see parlament jätkab kaitstes äh, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet ka tulevikus. suur tänu!

kolmas kui me räägime rule of law'st ja õigusriigist ja väärtustest ma lõpetuseks ütlen ja olge palun härrasmees ja ärge segage vahele te võite ka vaikida ja siis kõneleda ma tahan öelda kui me räägime väärtustest enne oli siin debatt teise maailmasõja temaatikast ja ma kuulsin mitmeid kõnelejaid kes pidasid austusavaldusi kommunismi nõukogude liidu punaarmee peale mismoodi nemad päästsid maailma. ma tuletan meelde

Teil on sinise kaardi küsimus. see kõik, mida te siin mainisite, seda võite seda te oleks võinud oodata kuni järgmise päevakorrapunktile, kui me saame seda kõike rääkida Andrei Babitšiga, kes vastavalt kohtuotsusele oli ju äh, kommunistliku partei kaastöötaja ja temagi on oma hääle andnud selleks, et need probleemid, millest me räägime mm, äh, Ungaris ja Poolas, et need ei äh, laheneks, nii et võib-olla võiksite ka seal sõna võtta sellises küsimuses? Unfortunately, I have an untriggered my speaking time for the next session, but ma olen kohal, mul kõneaega vist eriti palju ei ole, aga vaba mikrofoniga ehk ma saan sõna võtta, aga see on väga hea idee ja suur tänu äh, meelde tuletamast, ma püüan sõna võtta. proua Siidlo. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, szanowni państwo. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad. Poola kohtud on vabad ja sõltumatud. Poola kaitseb õigusriigi põhimõtet. kohtunikud võivad protesteerida ja keegi ei keela neid. kõik, kes ütlevad midagi muud, on valetaja. ja Poolast pärit parlamendiliikmed ja kohtunikud on sellest väga hästi teadlikud. neli aastat tagasi me tähistasime üheksateistkümnenda jaanuari kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta arutelu ja minul oli au esindada Poolat äh, selles arutelus. me rääkisime olukorrast Poolas, rääkisime reformidest ja rääkisime kõikidest asjadest, mis on vajalikud ja mis tuleb ära teha ja rääkisime ka sellest, mida meie valitsus on otsustanud teha. ning äh, nelja aasta jooksul me oleme ellu viinud mitmeid reforme, nii sotsiaalseid kui ka haldussüsteemi reforme. ja Poola inimesed on andnud meile veel ühe mandaadi valitsuse moodustamiseks ja reformidega jätkamiseks. viimase nelja aasta jooksul me oleme suutnud päris palju ära teha, aga poolakad tahavad, et me läheksime edasi ka teiste reformidega ka, kaasa arvatud ka kohtusüsteemi reform, sest eesmärk on teenida inimesi ja mitte kaitsta väheste privileege. kui me räägime teistest situatsioonidest, siis Poola valitsus ja ka mina ise neli aastat tagasi selgitasime selles kojas miks me vajame kohtusüsteemi reformi. me rääkisime kohtusüsteemist, mida ei, üleminekuprotsessi käigus ei olnud reformitud ning mis oli kommunistliku riigi jäänukiks. komisjon on sellest teadlikud ja teie olete samuti sellest teadlikud ja seega me oleme otsustanud nende reformidega edasi minna. vastavuses Poola põhiseadusega ja vastavuses Euroopa õigusega ning äh, vastavuses ka Poola inimeste tahtega. me oleme olnud alati dialoogiks avatud ja me oleme alati valmis asju selgitama, kuid selleks, et dialoog oleks võimalik meil on ikkagi vaja ka teisi partnereid ning ma usun, et komisjon ja Euroopa Parlament ei taha seda dialoogi. ja kõnelejad katkestatakse. ma sooviksin neid reegleid, mida eelmine juhataja debatile kehtestas äh, säilitada iga kõneleja kohta üks sinise kaardi küsimus ja nendele, kes vaba mikrofoni voorus kirjas on, äh, nendele sin-, sinise kaardi küsimust ei võimaldata. aga nüüd härra Sikorski saab oma küsimuse esitada, palun. suur tänu, peaminister ütles, et äh, see kõik, mis Poolas toimub, on äh, vastavuses põhiseadusega, aga me ei tea, kas see niimoodi on, sest äh, ta ei ole avaldanud Poola konstitutsioonikohtu otsuseid ja sellest see kõik asi alguse saigi. ja see oligi õigusriigi põhimõtete rikkumise algus. ja ta ei ole ka piisavalt objektiivne tema on ise nende menetluste osaline. rohe, sinine kaart on selleks, et esitada küsimust, mitte selleks, et debatti äh, sõnavõtuga siseneda. nii et kahjuks nii, aga nüüd äh, kolleeg Avranitis, palun. see ütlen teile, et tegemist ei olnud küsimusega, ütleb juhataja veel kord. härra Šikorski äh, valetas ja ma peaksin ta kohtusse kaebama, sest äh, ei ole mingisuguseid, äh, mingit kohtumenetlust ei ole minu suhtes avatud. nii et palun lugege kõigepealt infot ja võtke seda arvesse, te olete valetaja, teil ei peaks üldse olema Euroopa Parlamendi mandaati lugupeetud äh, proua, palun olge ettevaatlikud äh, selliste sõnavõttudega. kui me räägime praegu ju ometigi äh, õigusriigi küsimusest Poolas, see on teema ja sissejuhatuse tegi äh, proua volinik nüüd aga sõna härra Halitskile, palun. aitäh, mina olen pärit Kreekast ja esindan vasakpoolseid, meie oleme pigem Ehm, ettevaatlikud selliste arengute suhtes, ka meil on olnud äh, päris kriitilisi kogemusi äh, näiteks äh, Troikaga Kreekas, kuid kui praegu räägime ühest raportist, mis ei puuduta mitte ainult kohtuid, vaid kõiki põhiõigusi, mis praegu kriisis on. see oli algusest peale minu fraktsiooni lähtekohaks Poola jaoks on asi praegu niimoodi, et äh, kohtu, äh, kohtud äh, on täitevvõimuga võrreldes nõrgendatud ja seetõttu pöörduti ka Euroopa Kohtu poole. peaksime me ütleme siin, et me oleme nende kohtunike poolt, kes tänavatele läksid, meie toetame meediavabadust, kogunemisvabadust, samuti kaitseme naiste ning töötajate õigusi, kõigi haavatute õigusi, me tahame sellist Euroopat, mis ei kannataks pimeduse ning viha ja hirmu all ja seetõttu me peaksime seda ettepanekut toetama aitäh, vabandust, et ma äh, sinise kaardi arutelu tõttu olin juba sammu ette liikunud. nüüd äh, räägime edasi äh, siiski konkreetsetest liikmetest, parlamendi liikmetest, härra Alitski, palun nüüd. Ehm, me peame seadustest kinni pidama, mitte neid rikkuma. mitte ükski erakond, isegi mitte võimul olev, ei tohiks seadusi rikkuda ega ka äh, leppeid liikuda, me ei räägi siin mitte ainult äh, Poolast, vaid räägime õigusriigi põhimõtetest kogu Euroopa Liidus me ei tohiks lepetest äh, kuidagi kõrvale hiilida lihtsalt sellepärast, et see kellelegi äh, meeldib. Euroopa Liidul on õigus niimoodi reageerida. Pooli, äh, Poola delegatsiooni juhina Rahvaparteisse tahaksin öelda, et me oleme muidugi selle poolt, et Euroopa Liit tugevneks ilma õigusriigi põhimõtete järgimiseta ei ole mingisugust vabadust, aitäh äh.! kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? kolleeg Jakilt. ei, härra Jaki on kõnelejate nimekirjas. Teie samuti olete kirjas. seetõttu läheme järgmise kõneleja juurde, proua Silvia Spurek, palun. lugupeetud asepresident, kolleegid, me täna äh, näeme, kuidas äh, Poola on äh, kohtuvõimu hävitamas, mina olen seda protsessi juba aastaid ähm, jälginud nüüd ka Euroopa Parlamendi saadikuna, me näeme, kuidas on üle võetud võim ning õigusemõistmise monopole ja nüüd me näeme seda suukorviseadust, mis veelgi enam kohtunike võimu piirab, ei ole kahtlust selles, et kõik need muutused rikuvad õigusriigi põhimõtet ja kahetsusväärne on see, et meetmed, mida on võtnud kodanikuühiskond, kohtunike protestid ning artikkel seitsme käivitamine, need kõik on olnud ebapiisavad seetõttu on nüüd aeg kätte jõudnud äh, selleks, et astuda samm edasi. oluline on äh, lõpetada distsiplinaarkoja äh, tegevus ning tagada ning siduda õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine Euroopa Liidu rahastusega, aitäh. aitäh, proua Intvelt, palun. aitäh, asepresident, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Komisjoni otsustava sekkumise eest. kuid äh, Poola kolleegid ECR-i fraktsioonist, äh, te õigustate äh, neid puhastusi kohtu Äh, harus äh, Nõukogude Liiguga, äh, arvestame seda, et sellest ajast on siiski päris palju aastaid mööda läinud ja mõned nendest on päris noored, kuid osa nendest teie liikmetest, näiteks Hollandi erakond, kes teie fraktsiooni kuulub, nad kasutavad samu sõnu selleks, et kohtuid rünnata Hollandis, meil ei ole ju kunagi Nõukogude Liit võimul olnud nii et väga selge püüdlus on äh, kohtute vastu äh, astuda. Poola rahvas on üks äh, Euroopa meelsemaid kogu Euroopa Liidus ja kui te ei tunnusta Euroopa Kohtu otsuseid, selle koja otsuseid, siis me räägime lihtsalt tegelikult Poola väljaastumisest Euroopa Liidust et kas äh, te rääkisite sellest kõigest ka enne valimisi või te val-, valetasite neile, nii et äh, pöörake palun kannal ümber ja tulgem tagasi euroopalike väärtuste juurde. kolleeg Intvelt, kas te olete nõus äh, sinise kaardi küsimusele vastama? proua Zaletskalt. jah? palun suur tänu, asepresident äh, proua Intvelt. Te ei tea, millest te räägite. kas te võiksite tuua näite sellest niinimetatud äh, puhastusest äh, kohtu Äh, kohtunike hulgas Poolas. kas te võiksite tuua näiteid euroopalike seaduste rikkumisest ja poolakad armastavad Euroopa Liitu ja nad soovivad muutusi kohtusüsteemis, nii et palun tooge konkreetseid näiteid. tahaksin, et te ei tsiteeriks pealkirju, vaid tooksite konkreetseid näiteid. proua, proua Intvelt, lugupeetud kolleeg Te ei pea mind uskuma. Te võite uskuda Poola kohtunikke, kes väljas istuvad ja kui te ei taha kuulata Poola kohtunikke, kes on lojaalsed Poola põhiseadusele, siis te võiksite kuulata Euroopa Kohtu erapooletut häält, kui te ei tunnista Euroopa Kohut, siis te ei saa olla ka Euroopa Liidu liikmeks. suur tänu! proua Strik. eelmisel nädalavahetusel kohtunikud enam kui kahekümnest Euroopa riigist äh, avaldasid meelt koos Poola äh, kohtunike, Poola kolleegidega ja paljud Poola kodanikud toetasid neid, kes soovivad euroopalik, Euroopa Liidu poolt tegutsemist. Poola äh, valitsus on nõustunud peatama distsiplinaarkoja tegevuse, kuid tegelikult see on ainult üks ohtudest õigusriigi põhimõtetele Poolas. kui kohtunikud kogu Euroopast võtavad sõna nende olu-, ohtlike reformide vastu, siis meie valitsused vaikivad. ei ole mingeid soovitusi Poola valitsusele, ei ole mingeid kuulamisi ega ei ole ka mingeid õiguslikke samme astutud selleks, et eh, nende kaebustega tegeleda et äh, tundub, et äh, ilma ühe, sellise ühehäälsuseta ei saa ka nõukogu mitte midagi ette võtta ja minu küsimus nõukogule ja liikmesriikidele on selline, kuivõrd kaugele peab Poola valitsus minema, enne kui aktiivselt hakatakse kaitsma meie euroopalikke väärtusi? aitäh, kas olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? jah, olen. Uh, kakssada seitsekümmend seitse äh, parlamendiliige, kes istub sellel kohal. palun, teie küsimus. aitäh, ma ei taha mõelda, et äh, tegemist on äh, Poola kodusõjaga. ma ei taha rääkida Poola kolleegidega Rahvaparteist, vaid kõigi teistega, kus teie olite siis, kui valitsuses äh, valitsus sekkus äh, salateenistuse kaudu, meedia kaudu. Ähm, ajagi-, ajalehtede kaudu. kus te siis olite? ma tahaksin veel kord rõhutada, et äh, me oleme siin parlamendis äh, selleks, äh, et äh, rääkida artikkel seitse lõike ühe rakendumisest Poolas, nii et meie arutelu aluseks on komisjoni raport ja me peaksime lähtuma faktidest, kui me oma arutelu peame. nüüd aga tuleksin äh, vastuse juurde kolleegilt äh, ja siis saame oma aruteluga edasi minna. aitäh. ma ei saa vastata sellele küsimusele, sest äh, see on äh, siin lähtutakse äh, mingist suvast, me räägime ju tegelikult äh, ohust äh, demokraatiale Poolas, me räägime kontrollimehhanismist ja selle toimimisest ja me ei pea mitte ainult enamuse huve arvestama, vaid ka vähemuse huve, kõikide huve riigis. nii et see on praegu ohus ja ma tõepoolest loodan, et Poola inimesed, eriti just Poola poliitikud, vaatavad silma faktidele ja võrdlevad äh, olukorda õigusriigi põhimõtete ja euroopalike väärtustega. härra Maximilian Kreis, palun. Kra. lugupeetud äh, daamid ja härrad, äh, ma olen ise praktiseeriv advokaat Saksamaal ja võimude lahusus tähendab seda, et kohtunik on oma otsustes vaba aga see tähe-, ei tähenda seda, et kohtunik äh, saab ise otsustada seda, kes kohtunikuks saab ja millised äh, täpselt äh, on ohud. tegemist on sellise Poola omapäraga, et kohtunikud ise saavad enda kolleege ja ähm, ametis äh, oma järglasi valida ja just äh, selline tava ähvardabki võimude lahusust ja tasakaalu, see peaks olema seotud äh, seadusega, ta ei saaks iseennast ametisse nimetada ja iseennast äh, kontrollida seda, kas ta reeglitest ka kinni peab. see ongi see vahe kuid siin äh, tundub, et äh, räägitakse äh, võimude lahususest ja püütakse seda kaitsta, kuid tegelikult tundub, et, ähm, et seda hoopiski seejuures rikutakse ja loodan, et Poola valitsus peab vastu. siin on mitmeid sinise kaardi küsimusi Äh, mis on tulnud väga hilja. seega, kas ma võiksin paluda, et me kasutaks nüüd elektroonilist süsteemi? ja selleks on vaja, et ma täpselt teaksin, mis järjekorras äh, soovitakse sõna saada. et selles väga tulises debatis oleks siiski teatav kord järgmisena proua Wisniewska, palun. Pani komisarz Jurowa powiedziała, że zachęca władze polskie do konsultacji. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik, see äh, menetlus puudutab äh, Poola justiitssüsteemis tehtavaid muudatusi, aga ma meenutaksin, et Euroopa Liit ei ole siiski Nõukogude Liit. siin on tegemist riikide liiduga, kes soovivad äh, läbi viia ühist missiooni, aga me oleme eraldiseisvad sõltumatud riigid ja me säilitame ka oma ähm, pädevused, nii nagu ka pädevused õigusvaldkonnas. Poola on sõltumatu ja vaba riik ja Ehm, me ei soovi, et äh, Poola head nime siin määritaks, sest äh, mis on toimumas? meil on Poolas öö, äh, opositsioon, kelle eesmärgiks on just nimelt seda teha ja teha seda välismaal. sellest on tulnud igasugused valeteated ähm, Poola kohta ja nii edasi. vaadake, siin on öö, Äh, erinevaid fraktsioone, kuid mitte ükski opositsioonipartei, äh, äh, ükski fraktsioon ei käitu siin nii, nagu opositsioonipartei meil Poolas käitub. nii et mis on siin küsimuseks, te võite siin jah, nii-öelda pinda sondeerida ja vaadata, kui palju pädevusi te saate liikmesriikidelt ära võtta. kuidas me ikkagi selgitame Poola kodanikele seda kõike, kes soovivad siiski Euroopaga sidet säilitada. kas te võtate ka vastu sinise kaardi küsimuse? jah, proua Elizabeth Aruksas-Jaskart jah, te küsite siin äh, küsimusi konkreetsete äh, faktide kohta. näidake mulle siis äh, konkreetseid seadusesätteid mm, selles nii-öelda justiitsreformis, mis parandaks õigus, kohtusüsteemi olukorda Poolas kui tõepoolest seal peetakse kinni võimude lahususe põhimõttest. jah, kui äh, te olete võimeline äh, lugeda ja olete võimeline lugema ja aru saama, siis te ei küsiks seda äh, küsimust sest kõik äh, muutused, mida me kavandame, on eesmärgiga äh, täiendada, täiustada Poola äh, kohtusüsteemi, kuna tihtipeale oli see, pahatihti oli see repressiivne Poola taga, taga, tavakodaniku suhtes, seetõttu on tekkinud soov seda parandada. me lubasime enne valimisi, et me seda teeme ja seda me ka teemegi. Gracias aga Rego? Eh, siin nõutakse, et äh, näiteks äh, äh, rikutakse õigusriigi põhimõtteid, soovitakse äh, äh, LGBTI äh, vabade alade sisseseadmist, keelatakse seksuaalharidus ja nii edasi. me peame väga aktiivselt tegutsema, et Poola valitsus ei saaks karistamatult niisuguseid asju ette võtta. ei tohi lasta banaliseerida, paraliseeruda niisugusel äh, Äh, diskursusel, me ei tohi öö, äh, öö, äh, siin paremäärmuslastele järele anda, kes soovivad öö, ajalugu öö, ümber öö, kirjutada. ja me ei tohiks öö, olla siin kaasosalised selles tegevuses, et me peame säilitama antifašistliku hoiaku Euroopa Liidus. järgmisena saab sõna härra Gonzales Pons ja ma, mind väga liigutas Poola kodanike marss möödunud äh, laupäevad. me soovime, et Poola valitsus äh, austaks äh, Poola põhiseadust, mis on Euroopa Liidu, Euroopa riigi põhiseadus, need kohtunikud on ka Euroopa kohtunikud, nad peavad austama äh, Poola kohtusüsteemi, mis on osa Euroopa äh, Liidu kohtusüsteemist ja samamoodi äh, me nõuame seda ka teistelt riikidelt, sõltumatu sellest, olgu nad põhjas, lõunas, idas või läänes. me soovime, et Poola kodanikel oleks sõltumatu kohtusüsteem, me ei ründa siin Poola valitsust, vaid me kaitseme Poola inimesi. sest kui me peame valima selle Poola valitsuse ja Poola inimeste vahel, siis uskuge mind, me teame, kummale poolele me asule, asume. ja lõpuks, et see kolleegidele, kas te tõepoolest äh, mõistate, kui, äh, mil määral äh, see valitsus Poola riiki kahjustab? kolleeg Gonzales Pons kas äh, võtate vastu sellise kaardi küsimuse härra Tšernetskilt, palun? aitäh, tahtsin öelda, et äh, mm, jah, Poola kodanikud äh, on kuus korda meid tagasi valinud, nii et jah, suur tänu muretsemast Äh, rääkisite siin Euroopa Liidust, see on ka meie jaoks väga oluline, kuivõrd äh, Poola on Euroopa Liidu äh, liige. aga kuidas te kommenteerite, kommenteerite seda, et teie riik lükkas tagasi Euroopa Kohtu lahendi Katalaani saadikute kohta, härra Pons? Äh, vastan äh, esmalt äh, inglise keeles, pärast hispaania keeles. Te valetate ja hispaania keeles te valetate. Hispaania ülemkohus aktsepteeris Euroopa Kohtu otsust. seega ei, saab öelda, et Euroopa, et Hispaania ülemkohus aktsepteeris seda, seega teie valetate järgmisena saab äh, sõna asepresident äh, Katariina Parli. suur tänu. Euroopa Komisjon nõudis, et äh, Euroopa Kohus lõpetaks distsiplinaar kolleegiumi tegevuse Poolas niivõrd kiiresti kui võimalik, seda teemat alustatakse täna Poola senatis. PIS kaotas senatis oma enamuse, siis on kohe näha, mis sellises režiimis siis juhtub. senati ähm, spiikeri vastu on suunatud mustamiskampaania, nädalavahetusel olid äh, tuhanded juristid ja kohtunikud tänavatel, väga julged inimesed ja paljud äh, julged äh, advokaadid, juristid ja kohtunikud tulid ka äh, siia. proua Šidlo, kas ähm, võid kinnitada, et kui nad pöörduvad Poolasse tagasi, siis neid ei ähvarda mingisugused sanktsioonid ja mis saab nendest kohtunikest, kes juba praegu rakendavad Euroopa õigust ja kannatavad seetõttu see, mis äh, Poolas toimub, on dramaatiline, sellega rünnatakse Euroopa vundamenti, aluseid ja kui rääkida kommunismist, siis äh, palun väga, miks te ei nimetanud näiteks äh, Stanislav Pietrovitši ülemkohtusse, kes oli nõukogude ajal riigi poolt taga kiusatud äh, kuna teid esindati ja järgmisena Jaki äh, Patrik, palun. härra Jaki, äh, kui te ütlete, et äh, meie valitsus oli nii halb, siis mida siis öelda teie režiimi kohta, kes ei saanud sugugi sama palju toetust valijatelt kui meie? aga te räägite siin jällegi väga üldiselt. keegi pole öelnud, et kuidas äh, Äh, on äh, seda teemat Poolas äh, politiseeritud, sest võiks ju ka küsida volinik Jourova poolt käest, kuidas Tšehhi Vabariigis kohtunikke valitakse ja kui me siin üksikasjadesse laskume, siis jah, mul on hea meel, et Saksa kolleeg ka vahepeal sõna võttis. kas te teate, et Poolas valivad po kohtunikud kohtunikke, aga Saksamaal näiteks Bundestagi liikmest sai hiljuti kohtunik ja teie julgete siin rääkida meie kohtusüsteemi vigadest ja mitte samadest vigadest Saksamaal. aga mm, räägime näiteks Prantsuse juristidest, kuidas äh, Äh, neid äh, jõuga äh, ka Prantsuse apellatsioonikohtust kõrvaldati. jah, Poola enam ei kooguta Saksamaa ees ja see häirib teid, me ei soovi võtta nii palju migrante vastu, kui te tahaksite, aga Poola on sõltumatu riik. aitäh! ja komisjoni poolt vastatakse küsimustele lõpupoole, aga teile soovitakse esitada ka sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu ja palun ähm, anna Donat. Frau Donat. Do you have a question? Uh, aitäh, härra Jaki, jah, tõepoolest äh, süüdistate hea meelega siin teisi, aga läheme jälle Poola juurde äh, tagasi. Te äh, äh, näete ju, et äh, Euroopa Kohus on otsustanud, et äh, need reformid on vastuolus Euroopa Liidu äh, põhimõtet, aga missugused äh, konsultatsioonid enne muudatuste tegemist üldse toimusid? oleme kohtunikud kuulnud, et äh, seda ei ole üldse tehtud, aga kuidas te kavatsete toimida Euroopa Kohtu otsustega, kas seda ignoreerida nagu tavaliselt, aitäh? aitäh. Te mm, mm, rääkisite jah, seaduse rikkumisest jälle, aga midagi täpsemat ei äh, esile ei toonud. Hispaania kolleeg süüdistas äh, mind siin äh, valetamises ja kui me räägime siis Euroopa Kohtu äh, otsustest, siis teil pole küll õigust esimest kivi visata. kolleeg Leenars rahvapartei nimel, palun. Er aitäh, see oli ajalooline äh, äh, pilt Varssavis kahekümne seitsme riigi kohtunikud tänavatel, äh, kes protesteerisid õigusriigi põhimõtete rikkumise vastu. olukord on tõepoolest dramaatiline. nüüd on uus meede vastu võetud et õõnestada Poola kohtusüsteemi äh, sõltumatust, aga õigusriik ei saa toimida ilma sõltumatu kohtusüsteemita. proua Justitša, kes äh, see äh, ei saa aidata ühiskonda Euroopa Liit usaldab äh, teisi riike selles osas ja seega ma olen nõus komisjoniga, me peame edasi toetama äh, Poola õigusriiki, me ei saa äh, neid kohtunikke kõrvale jätta, sest see on meie kõigi oluline, oluline küsimus. Birgit Sipel, palun. demokraatia on Poolas ohus hoolimata suurtest äh, protestidest võttis parlament vastu järjekordse seaduse kohtunike distsiplineerimiseks. kohtunikud äh, peavad äh, arvestama sanktsioonidega, trahvidega, kui nad seavad küsimärgi alla mõne teise kohtuinstantsi otsused. see on suukorvistamine. see nüüd järjekordne ähm, arutelu samal teemal, ma tunnen ennast nagu filmis äh, Groundhog Day ja kui kaua komisjon äh, võtab ette samme, mis mitte kuskile ei vii ja kui kaua Euroopa Komisjon piirdub veel rikkumismenetluste algatamisega, kasutage kõiki vahendeid, mis teil on, et võidelda demokraatliku Euroopa eest, enne kui on liiga hilja suur tänu, kolleeg. järgmisena saab sõna kolleeg Fritz Gerald, palun ilma oma äh, väärtusteta, sõnavabaduse, äh, demokraatia, õigusriigi põhiõigusteta ei saa Euroopa Liit äh, eksisteerida, see juhib ka me, need juhivad meie tööd siin Euroopa Parlamendis igapäevaselt ja tänu sellele me olemegi eurooplased. ja seetõttu on ka see tänane arutelu toimumas, kuna Poolas paraku on need põhimõtted ja väärtused ohus riigi valitsuse tõttu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 võiks äh, siiski äh, aidata, siin on kaks võimalust, kas ähm, Poola valitsus äh, asub tegutsema ja võtab kuulda detsembrikuised komisjoni soovitusi. ma väga soovin, et nad seda teeksid, aga kui nad seda ei tee, siis on meil teine variant. nõukogu peab selle menetlusega edasi liikuma ja seda rakend-, rakendama. me ei saa praeguse olukorra olukorra juurde äh, pidama jääda ja äh, me soovime, äh, et kõikjal kaitstaks Euroopa, Euroopas õigusriiki, kuna need on meie kõigi ühised õigused. aitäh, nüüd härra Simosevitš. aitäh Äh, Poola äh, valitsus äh, endiselt rikub õigusriigi põhimõtteid ja detsembris võttis alamkohus vastu seaduse, millega saab karistada suvaliselt Poola kohtunikke Äh, ja äh, sellega äh, ka kõnelustes Vera Jurovaga ilmnes, et Poola kohtusüsteemi sõltumatus on täiesti sellega ohus ja see ei ohusta mitte ainult õigusriigi põhimõtteid, vaid ka demokraatlikke õigusi ja vabadust. seega tuleb ka siin parlamendis, komisjonis ja nõukogus aktiivselt tegutsema asuta, kuna äh, kaalul on nende institutsioonide tõsiseltvõetavus. aitäh, järgmisena saab sõna Jerzy Pospisil. pane předsedající já trošku netradičně budu reagovat nejprve na pana. suur tänu mulle sõna andmast. ma vastan ähm, ebatraditsiooniliselt kolleeg Jakile, kes mainis Tšehhi Vabariigi justiitssüsteemi. mina olin Tšehhi Vabariigis justiitsminister ja ma vastutasin Tšehhi justiitssüsteemi reformi äh, eest. meil olid sarnased probleemid äh, kommunistlike kohtunikega, aga me mitte kunagi ei hakanud lävendit äh, alla viima, ma räägin siin pensionilävendist. me tegime teised muutused. me olime sarnaste probleemidega silmitsi nii et äh, ärge siin mainige Tšehhi Vabariiki selles kontekstis ja üritage teha korrektne reform õigusriigi põhimõtetest äh, lähtuvalt. proua Juroval on väga keeruline olukord, ma hoian talle pöialt, et tal õnnestub Poola parlamenti äh, veenda, et on äh, võimalik teha postkommunistlik reform, samas austades õigusriiklust. meie oleme sama teinud Tšehhi Vabariigis ja nüüd on teie kord täita õiges riigu äh, põhimõtteid ja tagada mittekommunistlik justiitssüsteem. kolleeg Pietron, palun. mis puudutab äh, PIS parteid, siis mul on teile halb uudis. Te võite karjuda nii palju, kui te tahate. Te äh, võite meid äh, üritada maha suruda, aga Poola ühiskond muudkui tuleb tänavale nii kaua, kui see on vajalik, et kaitsta põhiseadust, et kaitsta õigusriiklust. me näitame üles äh, solidaarsust ka siin Euroopa Parlamendis, sellepärast et teie, teie eliit on äh, ohuks Poola õigusriiklusele ja kogu Euroopa Liidule ja ma hoiatan teid. kui te jätkate seda teed minemist, siis te avastate ennast äh, veelgi suuremast isolatsioonist, te liigute lähemale Valgevenele ja Venemaale, te kasutate samu meetodeid nagu nendes riikides, te muudkui räägite eliidist, aga kes on nüüd eliit Poolas? Teie olete uus eliit, äh, neokommunistlik eliit, teil on äh, käes meedia, parlament, president ja teie ei suuda kunagi meie solidaarsust murda järgmisena saab äh, sõna härra Murešan, palun. tänan, president. mina tulen Rumeeniast ja Rumeenias on valitsus üritanud äh, nõrgendada justiitssektorit ja õõnestada õigusriiklust ja me nägime, kuidas inimesed tuhandete kaupa tulid tänavale. Nad hoidsid Euroopa Liidu lippe käes, äh, toonitades, et nad austavad Euroopa Liidu institutsioone kes on nendega. meil toimus siis selle peale äh, referendum ja enam kui äh, kaheksakümmend viis protsenti inimestest äh, ütlesid, et me soovime tugevat justiitssektorit, me ei soovi massamnestiat ja muud ja seetõttu ma ütlen siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist Poola inimestele, et me oleme teiega, me kaitseme teid ja ma ütlen sama ka Poola kohtunikele, see on meie kohus, me oleme teiega, me kaitseme Euroopa väärtusi igas äh, Euroopa paigas ja igasugune justiitsdirektori äh, õõnestamine ja kohtunike nõrgestamine on vale, selle vastu Euroopa Parlament võitleb suur tänu, järgmisena äh, proua Tun Hunstein, kas teil on sinise kaardi küsimus? härra Murešan, kas te võtate selle vastu? ma võtan selle vastu, sellepärast et ma soovin rohkem rääkida, jah, palun. proua Tun Hunstein, palun. austatud kolleeg Te rääkisite väga selgelt ja andsite tugeva sõnumi ja mul on küsimus. kuidas te nimetaksite distsiplinaarprotseduuride kasutamist kohtunike vastu, üks konkreetne äh, näide, kohtunik Valdemar Žurek on siin ja ka teised. tal on viiskümmend viis distsiplinaar menetlust seetõttu, et äh, ta rakendas Euroopa Kohtu otsuseid ja esitas äh, juriidilisi küsimusi Euroopa Kohtule. kuidas te seda kommenteerite? suur tänu, kolleeg, nende küsimuste eest. kui poliitikud äh, soovivad kogu võimu enda kätte saada, siis nad soovivad neutraliseerida igasuguse opositsiooni, nad ründavad siis ka äh, kohtunikke ja nad tahavad ka, et prokurörid oleksid nende kontrolli all, see on alati väga halb märk, kui äh, poliitikud üritavad piirata kohtunike võimu, mitte kunagi ei tohiks kohtunikud poliitikutele alluda. kohtuvõim peab olema täiesti iseseisev, sõltumatu võim. suur tänu ja enne kui me läheme vaba mikrofoni juurde, äh, saab veel sõna härra Arlukovitš, palun suur tänu, härra president. me oleme nüüd näinud siin selgelt, milline valitsus meil Poolas on, palju karjumist, palju rumalat propagandat, aga me ei räägi siin ainult Poolast, me räägime Euroopa Liidu tulevikust, me räägime oma laste äh, julgeolekust, turvatundest, kui me laseme ükskõik millises Euroopa Liidu seadusetusel levida, siis see on meie süü lõpuks. kui äh, kohtunikud ei allu partei äh, bossidele, kui need inimesed äh, murtakse, kui sama tehakse prokuröridega, kui me laseme süütute vastu tegutseda, siis see kõik on lõpuks meie läbikukkumine, meie fiasko. nii et äh, need inimesed on äh, Putini äh, meeskonna mängijad, tuleb selgelt välja öelda. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. on palju sõnasoove, ma annan sõna ühele isikule igast äh, fraktsioonist ja alustame Toomas Tšehovskiga, palun. president, kolleegid, austatud sõbrad. mõned teist võib-olla väidavad, et ma olen äh, erapoolik Poola suhtes aga ma olen tegelikult Poola sõber, ma alati kaitsen Tšehhi-Poola sõprust, aga no tõepoolest, kui ma lugesin justiitssektori reformi, siis mul tuli kananahk ihule. ma ei hakka Poolat ähm, võrdlema, ma ei hakka Poolat hukka mõistma, aga kasutagem seda arutelu selleks et me mitte ei võitleks teineteise vastu, vaid me istuks maha ühe laua taha ja räägiks sellest reformist. ma ei räägi siin kellegi kritiseerimisest, vaid äh, ma tahan selgelt öelda, et osad sammud teie reformis lähevad piirist üle, mida näiteks Tšehhi Vabariigis ei ole kunagi ületatud. järgmisena härra Ben Habib, palun daamid ja härrad, Poola on üks ähm, suuremaid rahvuseid Euroopas ja Euroopa Liidus. Poolal on pikk demokraatia ajalugu. poolakad viljelesid demokraatiat äh, varem kui teised moodsad rahvused Euroopa Liidus. Poola võitles nelikümmend viis aastat oma vabaduse eest Nõukogude Liidu vastu. ja nüüd äh, Euroopa Kohus, äh, kus on kakskümmend kaheksa kohtunikku ja institutsioonid nagu näiteks Euroopa kohu-, komisjon, mis ei ole üldse valitud, äh, sellised institutsioonid äh, ei saa õpetada ähm, pissiparteid demokraatia vallas, nii et ma ütlen äh, Seaduse ja õigluse parteile, et äh, Ühendkuningriik äh, toetab teid, ärge laske ennast alla suruda. Beata Kempa. Beata Kempa, palun. tänan, president. austatud härra Piedron Te olete tõesti lähemal Venemaale ja Valgevenemaale, sellepärast et need, kes teid valimistel toetavad, on tõesti selliste väärtuste toetajad ja nende järeltulijad. austatud volinik Jurova, te muudkui ütlete, et me peame kuulama kohtunikke millal te tulete Poolasse ja räägite kõikide nende tuhandetega, kes on meie justiitssektoris äh, ohvrid? üks äh, mees äh, mõrvati sellepärast, et ta viskas kedagi teist mudaga ja kas te teate, mis temaga juhtus? minu büroo Poolas pandi põlema, süüdlased on endiselt vabaduses. millal te tulete Poolasse ja räägite justiitssektori ohvritega, see on kõik, mida ma teile tahan öelda ja teie olete meie opositsiooni poolel. ma ei näe siin kolleeg äh, Tšiodurat. seega on arutelu lõppenud ja ma annan sõna komisjoni esindajale, palun. Uh, some... Uh, härra Reinders, palun. tänan, president, uh, õigusriiklusest uh, Poolas. tahan tulla tagasi eilse komisjoni kolleegiumi otsuse juurde, mis käsitles äh, meetmeid, mida me võtame samal ajal, kui rikkumismenetlused on äh, käimas. see puudutab äh, ülemkohtu distsiplinaarkambrit. hoolimata Euroopa Kohtu esialgsest kohtuotsusest ja ülemkohtu otsusest äh, Poolas on olukord endiselt selline, et kui kohtunikud Poolas äh, võtavad vastu vastavaid otsuseid, siis nad äh, langevad distsiplinaarmenetluse alla. Nad äh, riskivad äh, enda kahjustamisega. ja ma ütlesin seega juba detsembris, et meil tuleb tähelepanelikult jälgida olukorda ja valmistada ette ähm, samme, mis meil on äh, vaja äh, võtta praegu äh, ette esialgse sammuna selle olukorraga seoses. Veneetsia komisjon tuleb välja ka omapoolse arvamusega peagi. on oluline, et Veneetsia komisjoni soovitusi rakendataks täielikult seadusandlikus protsessis. Euroopa Komisjon kutsub üles Poola ametivõime mitte liikuma edasi äh, uue seaduseettepanekuga enne, kui on äh, konsulteeritud äh, Veneetsia komisjoniga. ja Veneetsia komisjon vaatab üle ka kom-, Euroopa Komisjoni äh, poolse hinnangu. me kutsume üles uueks õigusriikluse mehhanismiks ja Euroopa Komisjoni jaoks on see prioriteet. see äh, katab kõigi äh, liikmesriike. me vaatame üles õigusriikluse äh, igal pool, eriti mis puudutab süstemaatilisi probleeme seaduste rakendamisel ja samuti pöörame tähelepanu äh, korruptsioonivastasele võitlusele ja meediapluralismile. oluline on, et meil oleks paigas mehhanismis, kuidas varakult teha kindlaks õigusriikluse rikkumisele kaldumine. meil tuleb vaadata seda probleemi alati terviklikult ei ole võimalik ühte konkreetset sätet välja tuua seoses ühe konkreetse liikmesriigiga ja viia see seosesse näiteks mõne teise liikmesriigiga, ilma et oleks arvestatud juriidilise süsteemi konteksti ja kõiki vastavaid aspekte, mida konkreetse liikmesriigiga seoses tuleb arvesse võtta. mis puudutab justiitssektorit, siis see on liikmesriikide pädevuses ja fakt on see, et seda pädevust teostades peavad liikmesriigid äh, täitma oma Euroopa Liidu äh, õigusega võetud kohustusi. õigusriikluse osas me ei saa teha mingisuguseid kompromisse, me peame tagama, et seda austatakse igal pool ja lõpetuseks, härra president, Euroopa Komisjon jätkab äh, Poola olukorra jälgimist väga tähelepanelikult. me oleme valmis konstruktiivseks dialoogiks äh, Poola ametivõimudega ja rikkumismenetluse alustamine ei äh, välista dialoogi. ma lähen Zagrebi kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal jaanuaril justiitsministrite mitteametlikule kohtumisele ja ma kutsun Poola justiitsministrit kasutama ära võimalust, et pidada seal minuga konstruktiivset dialoogi, aitäh. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Äh, nun warten wir mit Spannung. suur tänu, härra volinik ja ootame nüüd põnevusega nõukogu vastust. proua Brnjatš, palun. tänan, president. kinnitan teile, et eesistuja ja nõukogu pööravad suurt tähelepanu sellele küsimusele. me usume, et ainult siis, kui liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid tegutsevad üheskoos, saame me tagada, et õigusriiklus on meie ühise projekti nurgakiviks ka edaspidi. üldasjade nõukogu arutas olukorda